kümnendal mail katkestatud äh, istungjärgu ja üheksanda ja kümnenda mai kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta istungite protokollid on nüüd kättesaadavad, kas kellelgi on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, seega on protokoll äh, heaks